daamid ja härrad, järgmine päevakorrapunkt on härra Marinesko raport Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemid. kõigepealt annan sõna raportöör Marineskole neljaks minutiks. tänan juhataja, tänan president Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteem puudutab meie kõikide riike, meie kõiki eluvaldkondi, eriti kui me räägime autodest. Galileo äh, on funktsioneerinud eraldi teistest süsteemidest, tagades Euroopa äh, iseseisvus. meil on neli satelliiti orbiidil ja järgmistel aastatel äh, lähetatakse veel kaheksateist satelliiti. ja sellega me saavutame oma tegutseva konstellatsiooni. EGNOS, mis veelgi tõustab seda süsteemi, äh, osutab olulisi teenuseid ja võimaldab äh, signaalidel vastata kriitiliste rakendustele vajadus äh, näiteks asukoha määramisel või põllumajanduses. mitmed majandussektorid, transport, põllumajandus, energeetika kasutavad satelliitnavigatsioonisüsteeme. ka Äh, avaliku äh, haldusorganid saavad kasu EGNOS-is äh, ja seda päästeteenistusele, politseiteenistusel, kriisijuhtimisel, piiri haldamisel. satelliitnavigatsioonisüsteemi edasiarendamine toob kasu Euroopa Liidule seda mõlemas suunas sest neid rakendusi võib kasutada ka teistes valdkondades, sellega luuakse uusi töökohti Euroopa Liidus, avanevad uued ärivõimalused teenusepakkujatele ja ettevõtjatele. kahekümne aasta tegutsemise jooksul Galileo ja EGNOS äh, äh, toodab ligi seitsmekümne miljardi väärtuses kasum ja me oleme teinud ettepaneku jagada eelarve osadeks, et seda paremini hallata. Äh, tegevused, mis on seotud kosmosesegmendiga ja teised, mis on seotud maasegmendiga, tegevused, mis on seotud EGNOS-süsteemi kasutusega ja programmi juhtimisega seotud tegevused ning meetmed. komisjon on teinud ettepaneku üks miljon aastas seitsme aasta peale, mis kaotab perioodi kaks tuhat neliteist kuni kakskümmend kakskümmend. me oleme komisjonile teinud ettepaneku ka rakendada paindlikku lähenemist, mis võimaldaks komisjonil äh, ümber tõsta rahalisi vahendeid ühest segmendist teise. hetkel seitsekümmend protsenti Euroopa SKP-s sõltub satelliitsüsteemide teenustest. toetus nendele rakendustele on arvestuslikult kolmsada miljonit eurot, sada viiskümmend miljonit tehnoloogia arendamiseks ja täiendavalt sada viiskümmend miljonit teadus- ja arendustegevuseks. sada miljonit eurot eraldati selle rakenduse arendamisele ja ülejäänud summa tuleb Horisont kaks tuhat kakskümmend vahenditest. Euroopa Komisjon on andnud eh, mm, eh, Euroopa GNS agentuurile eh, selle süsteemi haldamise rolli, sest see on väga oluline meie tulevisega. ja me loodame, et komisjon aitab edasi arendada seda turusegmenti ja samuti tuleb arvestada ka hea valitsemistavadega tuleb paika panna selged eesmärgid ja kõikide üksuste rollid komisjoni jaoks, GSA jaoks, ESA-de jaoks, riiklike ametite jaoks ja spetsialiseeritud agentuuride jaoks, selleks et tagada spetsialiseeritud süsteemi kasutus. Need üksused peavad tegema omavahelist koostööd, tegutsema pika aja jooksul ja lähtuma väga selgelt määratletud reeglitest tänan, härra Marinesko ja nüüd ma annan sõna volinik Dajanile, kes on saabunud meie saali. tänan, president ma olen eriti tänulik Euroopa Parlamendile ja eriti härra Marineskole tehtud töös selle teema kallal, mitte ainult sellepärast, et Galileo oli esimene valdkonnapõhine ettepanek finantsperspektiivis kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat küm-, kakskümmend, mille suhtes saavutati kokkulepe, vaid ka seetõttu, et on saavutatud tulemus. see kokkulepe võimaldab meil tagada, et seitse miljardit eurot järgmise finantsprogrammi ajal äh, eraldatakse Galileo ähm, ähm, arendamiseks, äh, kasutuselevõtuks ja äh, ekspluateerimiseks. tänu sellele on Galileo saanud reaalsuseks, meil on neli äh, satelliiti orbiidil ja mitu maapealset jaama, mis asuna, asuvad maakera erinevates punktides. satelliitide testimine on andnud selgeid tulemusi juulis äh, toimus Fucino baasis äh, demo ja nelja satelliidi antud asukoha äh, koordinaadid on ähm, täpsed, suurepärased, paremad kui ameeriklaste GPS ja ületasid kõiki meie ootusi. Need on igati julgustavad tulemused ja võimaldavad loota, et tulevikus me saame väga häid teenuseid ja see kõik viitab Euroopa tööstuse potentsiaalile ja oskustasemele programm jätkub, kuigi on tekkinud paarikuine viivitus järgmise satelliidi äh, saatmisel kosmosesse ja ma usun, et enne kui minu voliniku ametiaeg lõpub, Äh, saab olema juba neid teenusepakkujaid, kes kasutavad Galileo teenuseid ja Galileo äh, teenused siis peaksid avanema oktoobris kaks tuhat neliteist. ja on oluline, et meie kodanikud, meie ettevõtted saavad ka hakata kasutama Galileo teenuseid nii pea kui võimalik. sest Galileo äh, on suurepärane võimalus meie tööstuse konkurentsivõime tõstmiseks see on oluline etapp äh, programmi jätkusuutlikkuse tagamisel ja see moodustab osa meie järgmisest finantsraamistikust ja see on oluline mitte ainult majanduslikes mõttes, vaid ka selle programmi juhtimise jaoks ja selles mõttes on komisjon täheldanud rahuloluga, et valitsused äh, on toetanud meie ettepanekuid ja programmi juhtimine kujutab endast väga olulist edasiminekut, arvestades vajadust optimeerida ja ratsionaliseerida olemasolevate struktuuride kasutust. seega uued komisjoni volinikud jäävad jätkuvalt vastutama selle süsteemi rakendamise eest ja tehniliste lahenduste arendamise ees infrastruktuuri arendamine antakse üle Euroopa Kosmoseagentuurile. ja äh, Euroopa GNSS-i agentuurile. parlament on palunud, et vastavalt selle määrusele eraldatakse ka eelarve, äh, millest rahastada neid paljud majanduslikke võimalusi, mis äh, lähtuvad Galileost ja Egnosest praeguse kriisi kontekstis Euroopas, see tähendab jälle võimalust Äh, mida me ei tohiks jätta kasutamata. ma palusin, et peadirektor mõtleks äh, selle üle, kuidas Galileod tugevdada turul, mõeldes kõiki võimalikke vahendeid, sealhulgas ka Galileo kasutamise reeglite tugevdamist. komisjon on teadlik et seitse miljardit, mis on eraldatud satelliitprogrammidele järgmisel finantsperioodi jaoks, on arv, mida me ei saa ületada. seega me peame vähendama äh, riske, et kulud äh, suurenevad ja see on minu jaoks olnud prioriteetne ülesanne. ma loodan, et äh, nii parlament kui nõukogu osalevad tihedalt nende programmide seires ja saavad iga-aastaseid aruandeid programmi äh, rakendamise kohta. komisjon regulaarselt kohtub nõukogu ja parlamendiga Galileo institutsioonide vahelises töörühmas ja komisjonis, nii nagu see hiljuti toimus, käesoleval kuul tegelikult. institutsioonid eh, kuulsid aruandeid selle kohta, mis toimub nii tehnilisel tasandil kui ka minult ja ka Euroopa Kosmoseagentuuri juhilt suur tänu tähelepanu eest. ma ei näe härra Terhot saalis, mis tähendab seda, et me jätkame proua Carvalhoga üheks minutiks. lugupeetud juhataja, austatud volinik, kõigepealt tahaksin avaldada tunnustust raportöörile selle suurepärase raporti eest, Galileo programm lõi meile ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi, mis tagab meile äh, väga täpse positsioneerimise. tegemist on äh, tähtsa projektiga Euroopa Liidu jaoks, see on üks osa Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegilistest eesmärkidest. Euroopa tööstus saab sellest programmist esimesena kasu, Galileo aitab kaasa paljudele meie majanduse sektoritele ning äh, aitab meie ettevõtteid, aitab meie tarbijat, võimaldades neile äh, juurdepääsu satelliitnavigatsiooni signaalile kogu Euroopas. see on väga oluline Euroopa jaoks ning toob meile palju lisandväärtust, seda silmas pidades leidis äh, eelarvekomisjon, et see pro-, programm vajab ka äh, piisavat rahastamist, äh, kuus koma kolm miljardit eurot. proua Niibler, poolteist minutit, palun. suur tänu lugupeetud juhataja, austatud volinik, Euroopa Komisjoni asepresident, kallid kolleegid. ka mina tahaksin kõigepealt tänada meie raportööri härra Marin Eeskuta, kes on koostanud suurepärase raporti ning oli valmis kuulama ära kõik meie fraktsiooni ettepanekud. mina leian, et ähm, me sõltume praegusel hetkel infrastruktuurist Ameerika Ühendriikides, see on tõsi, nii nagu paljudes muudes valdkondades, aga äh, GPS-i või satelliitnavigatsiooni puhul palju meie seadmetest sõltuvad ka GPS-süsteemist ning äh, kui me mõnda aega tagasi nõudsime et Euroopa struktuurid välja asutatakse, äh, ehitatakse, siis äh, mina leidsin, et Galileo on äh, väga hea algatus, see aitaks meil vähendada meie sõltuvust Ameerika Ühendriikide GPS-süsteemist. Euroopa Parlament on nõudnud ambitsioonikat Euroopa kosmosepoliitikat juba mõnda aega ning ma mäletan väga selgelt Galileo esimesi samme. meie Euroopa Parlamendis oleme ikka ja jälle võidelnud Galileo ja Galileo rahastamise eest ning ma arvan, et meil siin Euroopas on kosmosetööstuse jaoks hea varustustasand ja hoolimata sellest, et me oleme Galileoga pisut ajakavast kavast maha jäänud, oleme me õigel teel. mina olen optimistlik ning usun, et ühel heal päeval on meil kakskümmend seitse satelliiti operi-, orbiidil. meil on asendussatelliidid ning tugev taristu aitäh! Teile on esitatud sinise kaardi küsimus, kas olete valmis vastama, proua Niibler? proua Niibler, kas olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele härra Kasparilt? jah, selge, härra Kaspari, palun. suur tänu, härra president. proua Niibler käisin oma valimisringkonnas üsna hiljuti ja küsisin, kas on mõtet äh, nii palju raha Äh, anda Euroopa Liidule ning saata nii palju satelliite kosmosesse, kui me ei saa olla päris kindlad selles, äh, et äh, me sellest midagi kasu saame ja piisavalt kasu saame tagasi. mida teie selle kohta ütlete? suur tänu, härra Kaspari. jah, küsimus on vägagi tähtis küsimus, olen valmis rõõmuga sellele vastama. jah, oleme selle üle isegi väga palju mõelnud ning äh, praegu lehvime veel oma seisukohti ja oma raportis järgmisel täiskogul kui me räägime Euroopa kosmosepoliitikast, räägime me samuti nendest teemadest ning ka Euroopa Komisjon on tegelenud selle teemaga. kolleeg Prodi on teinud rap-, raporti selle kohta, Kopernikusest on koostatud dokumente. kuidas me saame kanda hoolt selle eest, et Euroopa maksumaksja raha kasutatakse tõhusalt, nii et tööstus seda samuti kasutaks ja nii, et ka keskmise suurusega ettevõtted saaksid kasutada neid andmeid ning saaksid kasutada neid oma majandustegevuses me oleme selle teema kallal töötanud kuid ja ma arvan, et me esitame ka üsnagi äh, selget keelt rääkivad ettepanekud. suur tänu, äh, proua Tikau, kaks minutit. suur tänu, äh, härra juhataja, lugupeetud volinik. tervitan asjaolu, et meil on vähemalt seitse miljardit Äh, maksimaalselt seitse miljardit eurot EGNOS-e ja Galileo jaoks kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani. Neid programme kasutades äh, me rakendame piiriüleseid võimalusi ning äh, need teenused, mida sellega pakutakse, on meie majanduse jaoks väga olulised. Äh, transport, põllumajandus, äh, energia, tööstus, politsei, piirihaldus, poli- ja, ja nii edasi, kõik need sektorid kasutavad väga palju satelliitsüsteeme ja satelliitteenuseid ja seetõttu väärib GNSS igati meie toetust. see võimaldab Euroopa kodanikel sellest satelliitnavigatsioonisüsteemist tõelist kasu ammutada ning ähm, suurendab meie rahva usaldust nendesse programmidesse. parlament ja nõukogu on kokku leppinud ka uues juhtimisraamistikus, mis äh, täpsustab äh, Euroopa Kosmoseagentuuri, GNSS-i agentuuri ja komisjoni rolli, see on väga hea. ka meil on uued konkurentsi äh, eeskirjad ja see kõik aitab meil sõltumatu usaldusväärse süsteemi välja arendada mis pakub äh, praktilisi lahendusi meie tööstusele, turvalisuse, keskkonnakaitse ja nii edasi ja nii edasi jaoks. lõpetuseks juhin teie tähelepanu sellele, et äh, me peame tagama, et meie teenustel oleks võimalikult lai geograafiline ulatus ja ähm, katta tuleb kogu äh, Euroopa Liit, enne kui te ülejäänud maailma kallale asutakse. suur tänu, proua Tikka, kas olete valmis sinise kaardi küsimusele härra Rüübichilt, palun härra Rüübich suur tänu, proua Teka. minu küsimus teile oleks järgmine, kas te leiate, et uus satelliitnavigatsioonisüsteem pakub rohkem andmeturvalisust Euroopa andmete jaoks? võttes arvesse asjaolu, et tegemist on Euroopa süsteemiga, olen ma veendunud, et lähtutatakse Euroopa Liidu õigusraamistikust mis puutub ähm, eraelu puudutavaid, äh, puudutavaid ja isikuandmeid. Need uued Euroopa süsteemid tagavad suurema täpsuse ning äh, Euroopa kodanikel on seetõttu rohkem kasu äh, ülemaailmsest satelliitnavigatsioonist kui GPS-ist. proua Hena, vabandust, härra Hena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 monopoli ja see on väga hea areng Euroopa poliitika jaoks. see toob ka palju tööhõivet, see on hea tööstuse jaoks, transpordi jaoks, teenuste jaoks Euroopas. loomulikult see protsess on olnud valuline, loomulikult on võimalik esialgseid kulusid, esialgseid äh, raskusi ja viivitusi, aga Galileo on siiski esimene Euroopa Liidu rahastatud infrastruktuur ja kuulub ainult Euroopa Liidule ja seetõttu Galileo ja EGNOS peavad muutuma ka avalikult avalikeks ühisteenusteks, mis on kogu Euroopa Liidu üha hüvanguks. kasutan oma sõnavõtuvõimalust ära selleks, et rõhutada, et Euroopa Kosmoseagentuur on üks vähestest institutsioonidest Euroopa Liidus, mis on tõesti tõhus, kasulik ning teenib kodanike huve. teda võib tuua eeskujuks kõikidele teistele Euroopa Liidu institutsioonidele, sealhulgas ka Euroopa Keskpangale, kes äh, kahjuks ei suuda sama pakkuda meie finantsturgudel suur tänu, proua Hiidmer, kolmteist minutit. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud volinik. me räägime siin kahekümne esimese sajandi tehnoloogiast, Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteem, mida me tahame kasutada ja mida me Euroopas juba kasutame, on üks kõige kaasaegsemaid süsteeme mis võimaldab meil äh, suurepäraselt navigeerida. seda saavad kasutada autojuhid, seda saavad kasutada laevad, äh, lennukid, äh, pangad, postiteenuse pakkujad spordivaldkonnas saab seda samuti kasutada, nii nagu ka paljudes muudes valdkondades, seetõttu on see väga oluline kahekümne esimesel sajandil. EGNOS on isegi veel arenenum äh, süsteem, kui kasutatakse tsiviillennustuses. mõlemad süsteemid on leidnud kasutust ka sõjaväes. nii et ma arvan, et me oleme jõudmas äh, maailma liiderriikidele kannule. Need süsteeme tuleb veel arendada, neil on vaja äh, veel täiendavat äh, infrastruktuuri, äh, rohkem jaamu tuleb ehitada ning peame tagada, tagama ka geograafilise ulatuse, kuid ärgem unustagem, tegemist on igati kaasaegse tehnoloogia. on ainult üks sõnasoovija vaba mikrofoni voorus ja sõna härra Rüübik. ja tänke, hea president äh, ich.... aitäh, juhataja. minu arvates on äärmiselt oluline, et see uus tehnoloogia annab VKE-dele võimaluse esiteks nad saavad olla süsteemi jaoks tarnijad ja siis öö, äh, on nad kasu, väga olulised ka süsteemi kasutamisel, seetõttu on äärmiselt oluline vaadata, kuidas seda uut süsteemi öö, saab hakata kasutama, sest et see võib osutuda tõeliseks ekspordivõimaluseks ja muuta Euroopa ülemaailmseks eh, väga täpse tehnoloogia eksportijaks, kus kvaliteedistandardid on täiesti uued, seetõttu tahaksin ma õnnitleda raportööri selle uue arengu eest ja ka Euroopa Komisjoni selle eest, et selle uuele võimalusele, töövõimalusele on antud võimalus ja nüüd annan äh, härra volinikule sõna lõppmärkusteks. härra juhataja, veidi informatsiooni sellel teemal, punktid, mis äh, debati käigus tõusetusid. kosmosetööstus äh, on Euroopa jaoks üheks kõrgekvaliteedilistest sektoritest. see on selline valdkond, kuhu tasub pingutusi keskenduda, see on osa poliitikast taasindustrialiseerida Euroopa Liit. ja ma olen nõus sellega, mida ütles härra Rüübig, selle meie ettevõtete, kosmosetööstuse ettevõtete rahvusvahelistumise kohta. tegemist on võtmesektoriga, see on osa meie kasvuambitsioonist. Myanmar, Tai ja ka teised riigid on allkirjastanud kokkuleppeid, mis mõjutavad meie kosmosesektorit see on ka osa meie tegevustest äh, kosmosesektoris. härra Kaspar küsis, mida on tehtud selleks, et tagada, et äh, Galileo signaale ja andmeid saaks äh, muundada teenusteks. mul ei ole kahtlustki, et järgmise aasta lõpuks on võimalik juba teenuseid turule tuua, selliseid teenuseid, mis põhinevad Galileo andmetel ja juba sel aastal on äh, need galeria andmetega töötavad äh, tööstused kohtunud kaks korda, ühe korra Londonis ja teine, teise korra veel hiljuti ja nad tõesti tahavad äh, tõhusaid teenuseid galeria andmetest luua ja ka VKE-d on siin huvi üles näidanud ja ma olen kindel, et on inimesi, kelle jaoks on huvitav ka andmeid kasutada transpordisektoris, tervishoiu, tsiviilkaitse näiteks. satelliite on hiljuti kasutatud Kopernikuse satelliit suunati ümber et see keskenduks Sardiiniale ja sealsele tragöödiale, mis, mille ohvriks on langenud nii paljud elud. siin on toimunud koostöö Itaalia ametivõimudega kohe pärast seda maalihet, mis seal aset leidis. nii et ma tõesti olen nõus, et Galileo annab parema garantii, sest tegemist on Euroopa juhitud süsteemiga. seetõttu on andmekaitse paremini tagatud. nagu proua Niibler ütles, siis eh, üleüldiselt on Galileo, Galileo hakkama saanud eh, nende väljakutsetega, mis talle paar aastat tagasi esitati, nüüd on olemas tõeline tööstus, meil on juba olemas EGNOS, mis on, eh, on töös. meil on olnud see Galileo eelkäija GPS, me oleme äh, paremini suutnud ära kasutada need navigeerimissüsteemid ja Kopernikusega äh, paari kuu pärast algatatakse uus etapp, see on kõik osa meie kosmosepoliitikast Galileo on oluline osa, aga see on üks osa ainult äh, ambitsioonikast üldprojektist. ja nüüd, mis puudutab tsiviilkaitset, siis leian, et äh, peaks olema võimalik äh, see siduda ka Kopernikusega, ja nende kahe süsteemi vaheline andmevahetus tab-, tagab, et Euroopa piirkonnana maailmas muutub turvalisemaks ja võimalik, et ka teised otsustavad kasutada Euroopa süsteeme selleks, et äh, paremini äh, juhtida kriisireageeringut äh, looduskatastroofidele ka mujal maailmas. asjaolu, et Galileo Äh, hakkab signaale saatma juba enne selle komisjoni ametiaja lõppu, näitab minu arust, et Euroopa institutsioonid on võimelised äh, tõelisi tulemusi pakkuma Euroopa kodanikele. me lihtsalt ei äh, nõua, et Euroopa kodanikud muudkui tooksid ohvreid, vaid me pakume neile ka päris teenuseid. ja nii on neil võimalus nautida ka majanduslikke vilju, mis sellest tulevad. Galileo peaks äh, hakkama tooma lähiaastatel üheksa miljardit eurot äh, tulu ja sisse on pandud sinna kümme miljardit eurot äh, ja see on minu arvates suur poliitiline ja tööstuslik saavutus. tahan tänada raportööri härra Marineskut ja kõiki neid parlamendiliikmeid, kes on sellele teemale keskendunud, see näitab, et Euroopa on võimeline suurte väljakutsetega toime tulema. aitäh ja selle debati viimane kõneleja on raportöör härra Marinescu. aitäh, härra juhataja keegi küsis, kas Euroopa Liidu poolne investeering saab äh, olema ka kasulik, jah, ma usun, et äh, see toob endaga kaasa vajalikud kasud, ma ise olen küsinud sedasama küsimust läbirääkimiste käigus, ütlesin ma, et kahju on ehitada sinna üles midagi sellist, millest ei saa kodanikud kasu. oma raportis rõhutan ma kahte olulist aspekti, esiteks äh, nende rakenduste arendamine. komisjoni abiga on neil nüüd rohkem kui sada miljondi, miljonit äh, rakenduste väljaarendamiseks ja teine aspekt puudutab kodanike informeerimist, nii et nad oleksid teadlikud sellest, millist äh, kasu äh, Galileost on võimalik saada. keegi küsis andmekaitse kohta Galileo signaal on krüpteeritud äh, ja see kaitseb isikuandmeid. komisjon ütles, et see on esimene määrus, mis on seotud äh, eelarvega, mis katab perioodi kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja selle koha pealt on saavutatud poliitiline kokkulepe, tõsi see on. seda seetõttu, et on toimunud väga hea koostöö minu kolleegide ja variraportööridega, hea koostöö on olnud ka komisjoniga ja tahaksin tänada kõiki neid selle eest ka tahaksin ma mainida Iiri eesistujat, kellel oli äärmiselt oluline roll eh, selles, et läbirääkimiste aeg vähenes märkimisväärselt. tahan tänada kõiki neid, kes osalesid selle raporti koostamisel ja tahaksin ka soovida edu volinik Dajanile, nii et eh, me saaksime hea signaali sealt ülevalt aasta kaks tuhat neliteist lõpuks. aitäh, nüüd on debatt lõppenud. Eh, hääletus toimub homme kell pool üks. järgmine punkt päevakorras on proua Bereshi raport investeerimistoodete põhiteabedokumendid. esimene kõneleja ongi proua Beres neljaks minutiks.